So good morning everybody. tere hommikust kõigile ja tere tulemast meie koosolekule. Brüssel on päikseline, ilm on ilus ja tuleb välja, et me näeme ka päevavalgust selles koosolekusaalis. Äh, hakkame pihta ja ma paluksin parlamendiliikmetel, kas te olete nõus kinnitama tänase päevakorra ja homse päevakorra. kui jah, siis aitäh. ja me peame ka eelmise koosoleku protokolli vastu võtma ning see on kahekümne viiendast ja kahekümne kuuendast aprillist. et saame ka need heaks kiita. saame ka need heaks kiita, nüüd tuleme siis esimehe teadaannete juurde ja ma hakkan kõigepealt headest uudistest kohe pihta. hea uudis on see, et Cote d'Ivoire on Rooma statuudi ratifitseerinud ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, poolt. nüüd on meil äh, üle saja osalise selle ratifitseerinud. edasi arutelu Türgi teemal, inimõigused Türgis. meil on olnud äh, väga tõsiseid juhtumeid Türgis, kus inimõiguse äh, juriste on, on arreteeritud. samuti oleme äh, kohtuvõimu sõltumatusest rääkinud, Pinar Selliki juhtum sotsioloog, inimõiguste ja naiste õiguste eest võist-, võitleja, kes on just äh, haavatavate äh, kogukondade ja kurdi vähemuste õiguste eest võidelnud ning ta on äh, mõistetud eluks ajaks vangi terrorismisüüdistuse alusel ning see kohtuotsus tuli pärast seda, kui kui mitu korda oli sekkunud sellesse poliitilise tasandi otsustajad, nii et me näeme väga selgelt poliitiliselt motiveeritud otsust. Barroso sekretäriaat ja teised on sellesse sekkumas ja me vaatame hoolega, kuidas äh, Äh, kuidas asjad arenevad, esimene justiitspakett ja kohtusüsteemi reformipakett on avatud läbirääkimistega Türgile ja vaatame, kuidas äh, need asjad edasi arenevad. see mõjutab äh, loomulikult ka iga-aastase mm, aruande peatüki inimõiguste kohta Türgiga. eelmisel korral võtsime me Strasbourgil täiskogul vastu resolutsiooni, mis puudutab ÜRO Inimõiguste Nõukogud, äh, päris äh, põhjalik äh, resolutsioon on see ning see on väga hea alus just meie allkomisjoni delegatsiooni jaoks, kes läheb ÜRO Inimõiguste Nõukogu sessioonile järgmisel nädalal Äh, oleme arutanud äh, ka neid küsimusi eelmisel koosolekul ja oleme jõudnud Euroopa Liidu prioriteetide nimekirjani Süüria, Myanmar, Birma ning samuti Korea ja Mali küsimuses. Need on meie mm, põhilised eesmärgid ja, ja ilmselt äh, see sessioon saab olema sama intensiivne kui alati Äh, siis oleme kiireloomulised resolutsioonid võtnud vastu Strasbourgis, äh, inimõiguste aktivisti arreteerimine Zimbabwes, eriti just nende inimõiguslaste äh, olukord, kes töötavad koos rahvusvaheliste organisatsioonidega koha peal ning tuleb välja, et meil on juhtumeid veel ja veel, tundub, et jõumeetodid ja brutaalsed meetodid ka politsei poolt äh, on kasutusel ja aina enam suunatakse need inimõiguste äh, eest võitlejate vastu. Äh, majandusvahepartnerlusleping nelja Aafrika Liiduga on sõlmitud, sealhulgas ka Zimbabwega ning me oleme palunud, et Euroopa Liit majanduspartnerluslepingutesse ka inimõiguste äh, põhimõtted kirja paneks kiireloomuline resolutsioon võeti vastu ka meditsiinitöötajate tapmise ja piinamise kohta Pakistanis. miks neid inimesi rünnati? sellepärast, et nad on äh, vaktsineerimas maapiirkondades ja teatud äh, ütleme, terroristlike rühmituste poolt pe-, pehmelt öeldes äh, on, äh, oleme näinud vägivalda, sellepärast et nad on vaktsineerimise vastu, oleme hukka mõistnud äh, need tapmised ning palunud ka Pakistani valitsuselt, et nad suurendaksid turvameetmeid meditsiinitöötajate suhtes, kes kohapeal töötavad. ning lõpuks resolutsioon maaõiguste eest võitleja mm, härra Somba Tsomboni eest Laosist. ta kadus äh, detsembris ning valitsus ütles, et jah, me teame, et see äh, inimene on teadmata kadunud, aga samas on talle esitatud kriminaalsüüdistus. nüüd palume me Laose ametivõime mm, viima läbi korralik äh, Äh, uurimus selles osas. ettevõtete sotsiaalse vastutuse resolutsioonid oleme samuti võtnud äh, õiguskomisjonis ja tööhõivekomisjonis ning äh, meie allkomisjoni arvamus on mõlema komisjoni arvamuse kohta esitatud ja te näete, et mõningad meie soovitused on ka lõppteksti sisse pandud, aga väga erinevas osas suur tänu, härra Tšipp, selle arvamuse eelnõu esitamise eest. võtsime vastu ka resolutsiooni äh, ÜRO naiste staatuse kohta märtsi sessioon äh, keskendub naiste ja tüdrukute vastase vägivalla teemale ning äh, see resolutsioon on väga tähtis, teema ise on väga tähtis ning keskenduma peaks siin kokkulepitud järelmite vastuvõtmisele ja loodetavasti märtsis selleni ka jõutakse. nüüd äh, inimõiguste allkomisjoni esinaisena käisin ma komisjoni teaduse ja tehnoloogia äh, üksuse koosolekul kuulasin ära ettekande Euroopa Liidu rollist ÜRO inimõiguste reformi protsessis. tegemist oli väga põhjaliku uuringuga ja ma julgustan teid kõiki seda lugema. ma tegin kriitikat mõningate punktide osas seal, aga üldiselt oli see väga kasulik ettevõtmine. härra Manfred Novak, kes on Viini instituudi juht, oli seal kohal ning juhtis seda koosolekut. tahaksin teie eh, tähelepanu juhtida ka kolmandate riikide korruptsiooni ja inimõiguste Äh, seminarile, mis toimub kahekümne kaheksandal veebruaril hommikul ning seda äh, juhatab Anna Koomes, äh, hea kolleeg. tema on ka raportööriks meie samateemalise raporti kohta. ning lõpetuseks kahe koosoleku kohta veel ülevaade, mis toimusid eile ja üleeile esimene oli neist Taiwan'i eh, suursaadikuga koos, sellepärast et eelmisel korral me tõstatasime kuue hukkamise suhtes eh, küsimused ja moratooriumi küsimuse meie enda komisjonis siin. rääkisin sellest suursaadikuga, suursaadik ütles, et eh, küsimus on väga keerukas, kuna praegu väga laiapõhjalist avalikku debatti ei ole riigis algatatud selleks, et surmanuhtlus kaotada ning äh, valitsuse suunalt on tulemas väga erinevaid signaale. aga samas äh, suursaadik ütles ka, et ilmselt ei ole riigis praegu õige aeg äh, surmanuhtlus kaotada ja selles suhtes on nii valitsus kui, kui juhtivad jõud ühte meelt. Taiwan'i valitsus on välja andnud esimene kõikehõlmava inimõiguste raporti riigis ning rahvusvaheliste eksportide komitee on kokku kutsutud selleks, et äh, asja arutada. julgustasin neid sellel teel edasi minema, aga väga oluline on ka see, et äh, poliitilised juhid riigis ja ametivõimud peaksid töötama selle kallal, et äh, avalik debatt ikkagi tõstatuks, kuivõrd julm karistus surmanuhtlus on härra Puntšat, kes on eh, riikliku julgeoleku ja välisasjade komisjoni juht eh, Bahraini parlamendis, tänasin teda, et teda on, et ta kutsus detsembris inimõiguste allkomisjoni Bahraini ja tundub, et mõningate asjade osas on edasiminekut näha Bahrainis, eh, aga dialoogid edenevad väga-väga aeglaselt just opositsioonijõudude osas oleks vaja äh, ülestõusmi, ülestõusu ja sellest lähtuvate juhtumite uurimise tõhustamist. tahaksin siin tervitada teid kõiki, ütleb proua esinaine, aga eriti tahaksin öelda tere tulemast kahele kolleegile äh, vabaühenduste osast Kambodžast. Need on inimesed, kes töötavad Liit inimõiguste kaitse ja toetamise organisatsiooni giidi all, tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, ning nad tegelevad kogukonna õigusalase teadlikkuse tõstmisega ja töötavad ka meie resolutsiooni teksti kallal, mis puudutab inimõiguste rikkumisi ning maade võõrandamist Kambodžas tahaksin tervitada ka väga suurt hulka Amnesty International töötajaid nii Euroopa Liidu riikidest kui Iisraelist ja Tuneesiast. Nende visiidi peamine ülesanne on jälgida inimõiguste alast tööd Euroopa Liidus. tere tulemast! ja nüüd jõuame me esimese päevakorrapunktini. me räägime inimõiguste olukorrast Kambodžast ja kahjuks äh, sain ma just teada, et hoolimata äh, kõikidest vahenditest ei ole me saanud ametlikku ähm, kutset Kagu-Aasia äh, riikide delegatsiooni visiidile. Ähm, peame nüüd seda asja uurima. delegatsiooni juht ei saa olla kahjuks praegu meiega, sellepärast et ta peab oma raporti kallal praegu tööd tegema ühes teises komisjonis mis puudutab inimõiguste olukorda Aasia regioonis, siis kuna olles regionaalne parlament, peame me õppima ja hoidma ennast kursis ka sellega, mida teevad teised oma piirkondade inimõiguste olukorra parandamiseks meil on olnud mitmeid äh, kohtumisi, sealhulgas äh, mõtete vahendus äh, suursaadikutega, parlamendiliikmetega selles piirkonnas. arutasime ka seda olukorda enne Aasia inimõiguste deklaratsiooni vastuvõtmist eelmisel aasta novembril, seda riigi ja valitsusjuhtidega, ASEAN-i riikide juhtidega siis, ning on väga hea, et selline deklaratsioon on vastu võetud, aga me juba nägime selle deklaratsiooni eelnõu kirjapanemise ajal, et äh, selle deklaratsiooni sõnastuse osas on väga palju kriitikat äh, ka meie poolt. ma tahtsin öelda, et, äh, et selline debatt ei leidnud aset mitte ainult meie allkomisjonis, vaid ka inimõiguste Äh, kõrge esindaja proua Pillai on öelnud, et väga oluline on see, et ASEAN-i riikide regioon töötab koos selleks, et tugevdada oma inimõiguste alast tööd, aga samuti rõhutas ta ka seda, et et inimõiguste eh, üldnormid, mis on universaalsed, peaksid olema meie töö aluseks ning ta väljendas eh, oma muret, et eh, regionaalsed organisatsioonid on inimõiguste deklaratsiooni küll vastu võtnud, aga seal kasutatakse keelt, mis ei ole tegelikult samalaadne rahvusvaheliste universaalsete standarditega olles seda nüüd öelnud, tahaksin tutvustada meie tänaseid eksperte, kes siin on kõigepealt ma tahaksin kuulata ära enne arutelule jõudmist meie tänased eksperdid ja nende panus. proua Isabel Aradon, kes on Aasia ja Vaikse ookeani programmi asedirektor. suur tänu ja tere tulemast, Isabel Äh, Amnesty Internationali esindajana olete juba olnud meiega ka varem, seda siis, kui me arutasime ASEAN-i inimõiguste deklaratsiooni. edasi on proua Gelde Sepulcrei, FIDH eh, esindaja Euroopa Liidust, kes ka jälgib inimõiguste alaseid eh, arenguid eh, ASEAN-i regioonis mul on väga hea meel, et meil on esindajaid mitmetest Aasia riikidest. tere tulemast kõigile. eriti tervitan ma suursaadikut Malaisiat, härra Nubin. nii et tere tulemast okei okay., I uh, forgot um.... unustasin, kes veel pidi olema kohal, ütleb proua esinaine. Äh, härra Rory Mongoven, kes on Aasia ja Vaikse ookeani äh, osakonna juhataja äh, ÜRO inimõiguste eriesindaja juures, äh, tema on kohale jõudnud. ma arvan, et Amnesty Internationalist ehk proua Aradan võiks alustada oma presentatsiooniga ja siis läheme edasi. Thank you very much for suur tänu selle väga lahke sissejuhatuse eest ja suur tänu, et kutsusite mind kõnelema. Äh, väga hea võimalus on praegu äh, hakata mõtlema jälle äh, Kagu-Aasia riikide julgeoleku ja inimõiguste küsimuste peale ning ma tahaksin alustada Lao vabakonna inimõiguste kaitsja Somfoni teemal ma saan aru, et tema juhtumi põhjal olete ka sellel kuul võtnud vastu resolutsiooni teksti. tegemist on väga olulise inimesega, keda praegu meenutada. Sombat oli väga tuntud oma töö poolest, sellepärast et ta toetas jätkusuutliku arengu ja hariduse teemasid ta võeti kinni, topiti veokisse viieteistkümnendal detsembril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal ja on teadmata kadunud sellest ajast saadik ning äh, põhjus, miks ma tahaksin äh, Sombati peale täna mõelda, sellepärast et äh, minu arust tema juhtum on väga sümptomaatiline, mida me näeme Kagu-Aasia riikides, inimõiguslastega juhtub ikka ja jälle selliseid asju. inimõiguslased selles piirkonnas, neid endiselt hirmutatakse, kriminaliseeritakse ning mingitel juhtumitel on neid ka röövitud või hukatud endiselt puudub kriminaalõigussüsteem, mis oleks tugev ja stabiilne ning äh, seetõttu ei ole ohvritel ja nende sugulastel sageli õigusemõistmisele üldse mingisugust võimalust ning äh, valitsustevaheline delegatsioon ei võta jutule ühtegi indiviidi ega ühtegi kaebust inimõiguste rikkumiste kohta selles lühikeses ülevaates tahaksin ma puudutada kolme põhilist valdkonda. üks on olukord inimõiguste äh, alaste võitluste ja võitlejate osas äh, Kagu-Aasias, äh, siis kriminaalsüsteem ning karistamatus. päris palju seadusi on vastu võetud Kagu-Aasia piirkonnas sealhulgas sätestavad need seadused ka seda, et võib kinni võtta Äh, inimõiguslasi ja poliitiliste õiguste eest võitlejatega. ning äh, rahumeelsete protestide ajal näeme me selliseid arreteerimisi ikka ja jälle, äh, samuti on kogunemisvabadus ja sõnavabadus piiratud, rünnatakse inimõiguslasi ning need rünnakud jäävad karistuseta. edasi Vietnam, Vietnam kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vangistati tosinaid ja tosinaid rahumeelseid dissidente, ning peeti kohtuistungeid, mis ei vastanud rahvusvahelistele standarditele. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal detsembril kolm blokijat äh, mõisteti süüdi riigivastases propagandas ning neile mõisteti neli kuni kaksteist aastat vabaduse kaotust. kolm Vietnami äh, ajakirjanikku pidasid blogi selleks, et toetada inimõigusi ja vaba, sõnavabaduse piiramine jätkub ka sellel aastal, üheksandal jaanuaril äh, kaks tuhat kolmteist, kolmteist rahumeelset aktivisti mõisteti kolme kuni nel-, kolmeteistaastase vabadusekaotusega vangi, äh, sellepärast, et neid süüdistati valitsuse ja riigipöörde planeerimises ning neid kahtlustati ka Ameerika Ühendriikide Vietnami parteiga seostes ning Vietnami valitsuse nimekirjas on see rahumeelne partei kui terroristlik organisatsioon. Kambodžoon, Kambodža resolutsioon eelmisel aastal tõi välja inimõigusalased väljakutsed Kambodžas, mitmed äh, kogukonnad on hirmu all, inimõiguslasi äh, hirmutatakse ning neid äh, ähvardatakse kohtuga Mamsanando juhtum on siin eriti värvikas, seitsmekümne ühe aastane inimene, ajakirjanik, väga äh, oluline inimene, sellepärast et ta juhatab ühteainsat sõltumatut Kambodža raadiojaama. populaarne valitsusväline organisatsioon on loodud selleks, et inimõigusi ja demokraatiat kaitsta. Äh, kohalik äh, munitsipaalkohus mõistis selle ajakirjaniku kahekümneks aastaks vangi valitsusvastases tegevuses oktoobriks kaks, oktoobris kaks tuhat kaksteist, kahekümne aastane vabaduskaotus. tema apellatsiooniistung on mar-, märtsi lõpus plaanitud äh, toimuma. kutsun teid kõiki äh, vilkalt silma peal hoidma, mis viiendal märtsil täpselt toimub. Amnesty International on juba muret väljendanud äh, selle kohtupidamise üle ning selle fakti üle, et see ei olnud õiglane maa omamis- ja elukohaõiguste eest äh, võitlejad on kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, mitmel korral rükatud. Grati provintsis äh, mais kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tapeti üks kaheteistkümneaastane tüdruk, sellepärast et sellest piirkonnast tõsteti tänavale oma elukohast mitmeid perekondi ja nad hakkasid protestima ei ole piisavalt viidud läbi uurimistoiminguid kogu selle intsidenti kohta. Taima. Äh, kõnevabadus on piiratud ning kahe tuhande äh, seitsmendal aastal võeti vastu äh, arvutialaste rikkumiste seadus, mis ka piirab kõnevabadus, aga samas toetab monarhia positsiooni. inimõiguste alased õigusaktid on läbi kukkunud ning sel aastal äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kahekümne teisel jaanuaril mõisteti kümneks aastaks vangi ajakirjanik, kes äh, oma äh, ajakirjas inimõiguste alaseid artikleid avaldas. teda on puut-, äh, tema keelduti kautsjoni vastu vabastamast ning teda peetakse südametunnistuse vangiks Malaisias on vabaühingud äh, langenud valitsuse põlu alla sellepärast, et nad on toetanud äh, seksuaalvähemuste õigusi ja inimõigusi laiemalt. Äh, teatud õigusreformid on läbi viidud, aga väheste tulemustega. Indoneesia. Amnesty International on dokumenteerinud selles piirkonnas rahumeelsete poliitiliste aktivistide arreteerimist mitmel juhul. mitmed on neist pikaks ajaks äh, vangi mõistetud kolmest kuni kahekümne aastase vabakutuse kaotuseni. Dijon Theresa on praegu viieteist, viieteistkümneks aastaks äh, vangi mõistetud sellepärast, et ta osales rahumeelsel protestil kahe tuhande seitsmendal aastal John de Teresa ning päris paljud teised poliitilised äh, aktivistid on praegu Java saarel äh, vangistatud sadade kilomeetrite kaugusel oma perekonnast ja sugulastest. verepilastussüüdistuse alusel on väga palju inimesi mõistetud äh, vangi kuigi tegelikkuses on nad tegelikult oma sõnavabadust ja usuvabadust kasutanud. juuli kaks tuhat kaksteist, Dungeon Mulluk, kes mõisteti kaheks aastaks äh, verepilastuse eest äh, vangi. on sõnavabaduse äh, küsimused on teravaks muutunud ka Indoneesias, see arutelu toimub ilmselt käesoleval aastal, aga kuupäev ei ole veel paigas. Amnesty International loodab, et äh, enamikud äh, inimõiguste vastased tegevused on, seisnevad inimõiguslase äh, rünnakus ja see tähendab, et inimesi vangistatakse ja neid kaob teadmata. Munja Said Talib Äh, on kadunud äh, samamoodi, aga need, keda peetakse vastutavaks tema kadumise ja surma eest, äh, ei ole praegu veel kohtu ette toodud. Filipiinid. ma tean, et Euroopa Parlament on järginud väga lähedalt ajakirjaniku tapmise karistamatuse juhtumit neli aastat, aga pärast neid tapmisi ei ole ikkagi Äh, kohut peetud tõhusalt kahe tuhande üheksanda aasta novembrist alates äh, peaaegu pooled saja seitsmest kahtlusalusest, kellele on antud välja vahistamismäärused, ei ole vangistatud, kedagi, kellelgi ei ole esitatud korralikku süüdistust, koht, kohut ei ole peetud äh, ning nende inimeste pereliikmeid on tapetud. Myanmar ma ei hakka siin detailidesse laskuma, sellepärast et ma saan aru, et Myanmari teemal toimub siin peatselt eraldi arutelu, aga eh, tahaksin lihtsalt öelda, et edasiminekut on näha, aga sellegipoolest on eh, õigusaktid eh, inimõigusi takistavad ja mitmedki sõnavabadust kasutanud aktivistid on endiselt trellide taga aga kui Myanmarile keskendume, siis äh, selles osas annaksin detailsemat infot teile siis. Äh, sõnavabaduse küsimusi tuleks näha väga nõrga kohtusüsteemi kontekstis. see on problemaatiline Kagu-Aasia riikides üldiselt ning äh, silmas on vaja pidada, et mitmed Kagu-Aasia riigid, Kambodža, Myanmar, Indoneesia, Filipiinid, seal on tõsiste inimõigusrikkumiste pärand või ajalooline taust, aga nüüd tuleb nende asjadega tegeleda. Kambodžas äh, punaste kmeeride tribunali äh, juhtum areneb väga aeglaselt äh, ning kohtuasjad null null kolm, null null neli, kus süüdistatakse nelja indiviidu, indiviidi sõjakuritegudes ja inimsusevastastes kuritegudes, need juhtumid ei ole kusagile jõudnud. Indoneesia osas muidugi on edasiminekut näha. siin mineviku kurjategijad äh, on toodud kohtu ette. aga endiselt ei ole nende väljaandmise osas tehtud äh, edasiminekuid, mitmed kurjategijad äh, on praegu vabaduses ja usutakse, et nad elavad Indoneesias, välja pole neid aga antud kõik need juhtumid mõjutavad eh, kriminaalõigussüsteemi toetamist ja arengut nendest riikidest, kui õigusemõistmist ei toimi just nende ränkade kuritegude osas, siis on väga raske eh, praegu õigusriigi poole liikuda ja kriminaalõigussüsteemi parendada. vaadates tänast kohtusüsteemi ja õigusriigi põhimõtteid, siis Amnesty International tavaliselt vaatab neid asju sõnavabaduse valguses. mitmeid kohtuistungeid on juba peetud, need toimuvad regulaarselt, aga piinamine ja teised kuriteod on just tunnistuste andmise faasis kahjuks väga sageli esinevad ning kuna õigusaktides on piisavalt auke ja seadusi puudub ka äh, piinamise alal, siis äh, ÜRO äh, piinamisvastase deklaratsiooni põhimõtetest ja definitsioonidest ei peata kinni. Indoneesias on see just eriti suur probleem ning kriminaalkohtu definitsiooni ei võeta üle, ei võeta üle ÜRO definitsiooni piinamise osas ning äh, valesti kasutatakse ka rahumeelse protesti definitsiooni ja seda nähakse teisiti. Filipiinidel on ka mitmeid äh, seadusi vastu võetud viimastel aastatel selleks, et võidelda inimeste teadmata kadumise vastu ja äh, piinamise vastu ning inimõiguste vastu, inimõiguste äh, kaitsmiseks, aga need seadused äh, pannakse kokku väga aeglaselt, seal on väga suured lüngad sees ning ohvrikaitse praktikas on tegelikult jäänud väga nõrgaks äh, kõnevabadus ja inimõiguste kaitsjate kaitsmine on jäänud vajaka Kagu-Aasia riikides, sellepärast et kriminaalõigussüsteemid on väga nõrgad. Myanmar on siin kõige problema-, problemaatilisem ilmselt selles valguses. tegemist on piirkonnaga, kus surmanuhtlus on endiselt lubatud ja nii palju, kui mina aru saan, siis on väga suur konsensus Euroopa Liidu suunalt üldisemalt kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Kagu-Aasia äh, riikides surmanuhtlusi ellu ei viidud, aga mm, mitmes riigis on see endiselt kehtiv. Vietnam, mis on ära keelatud äh, surmanuhtluse elluviimine mürgisüsti läbi ja seetõttu ei ole seda äh, Äh, ellu viidud juba pikka aega, viissada inimest on praegu surmanuhtluse elluviimist ootamas ja sama seisust äh, olukord on ka mitmetes teistes riikides. aga positiivseid arenguid on olnud näha Malaisias ja Singapuris äh, tundub, et liigutakse surmanuhtluse elluviimisest eemale ja Amnesty International loodab, et sellest lõpuks ka loobutakse riigis, kus ebaõiglane kohtupidamine on tavaline praktika, on väga murettekitav, et äh, surmanuhtlus on endiselt õiguspärane ning mitmed inimesed on äh, surma mõistetud pärast ebaõiglast kohtupidamist. paljude nende küsimustega on tegeletud nii riiklikul kui regionaalsel tasandil ja nagu ma ütlesin, siis endiselt on vaja palju ära teha selleks, et äh, inimõigusi kaitsta tulevikus. Äh, kindlasti äh, inimestele ei pakuta euroopalikult kaitset, ASEAN-i inimõiguste deklaratsioon on oma sõnastuses väga nõrk, nagu juba öeldud, ning inimestel ei ole tegelikult võimalik kuidagi edasikaebust teha sellistes olukordades. edasi äh, strateegia ja inimõiguste strato-, strateegiline äh, raamistik, mis juunis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu võeti, ütleb, et Euroopa Liit äh, hoiab nendel riikidel ja olukordadel silma peal. ma arvan, et palju on Euroopa Liidul ära teha äh, Äh, Kagu-Aasia inimõiguste rikkumise osas ning välisteenistus tuleb sellisteks tegevusteks kindlasti üles kutsuda. kutsume üles Euroopa Liitu konkreetsemalt äh, toetada kriminaalõiguse tugevnemist, äh, programme nendes riikides vastavalt Euroopa Liidu inimõiguste alastele deklaratsioonidele ning inimõigustest, inimõigusaktivistide toetamiseks, äh, sõnavabaduse laiemaks levikuks ning Euroopa Liidu äh, peaks äh, selles osas üht-teist ära tegema. Thank you very much and I think we have all suur aitäh ja ma usun, et me võime nüüd ära kuulata kõik ettekanded ning annan nüüd sõna FIDi esindajale ja ma saan aru, et te keskendute naiste õigustele. Merci beaucoup de me donner la parole. suur aitäh, et mulle sõna annate. ma tahaksin äh, rääkida prantsuse keeles ja ma tahaksin juhtida Euroopa Parlamendi tähelepanu inimõiguste olukorrale ning rääkida konkreetsetest riikidest. ning ma tahaksin rääkida maade ärandamisest Kambodžas ja Birmas. Euroopa Liit peab siin omalt poolt pakkuma tagatisi Äh, ning äh, seda äh, siis avaldades survet läbi kaubanduseeliste. ning see on eriti oluline, võttes arvesse, et Euroopa Liidul on oma strateegiline kava ning tegevuskava, mis kiideti heaks juunis kaks tuhat kaksteist. samuti tuleb rõhku panna süvalaiendamisele ning sellele, et inimõiguste küsimus tuleb kaasata ka kaubanduspoliitikasse, mida Euroopa Liit edendab. ning FIDH eh, eh, siin mängib samuti muidugi oma rolli. siis tahaks rääkida lauses Vietnamis eh, Taimaal äh, valitsevast olukorrast ning äh, ütelda paar sõna ka Indoneesia kohta. kõigepealt Kambodža kohta sooviksin esmalt äh, ütelda, et meil on ka äh, vabaühenduste esindajaid Kambodžast kohal ja te võite seejärel neile esitada juba um, küsimusi e, ning nemad saavad juba detailsemalt vastata. härra Vjergenglek ja proua Evi Schuler, FIDH liikmed. mis puudutab Kambodžat, tahaksin esmalt tervitada resolutsiooni, mille Euroopa Parlament oktoobris kaks tuhat kaksteist heaks kiitis ja kus kirjeldatakse eriti hästi olukorda äh, seoses äh, maade sundvõõrandamisega ning äh, ka seoses inimõiguste rikkumistega, mis kaasnevad sundvõõrandamisega, ebaseaduslik kinnipidamine ning meeleavalduste vägivaldne mahasurumine. tahaksin tervitada samuti Euroopa Parlamendi pöördumist Euroopa Komisjoni poole. E, nimelt e, sooviti, et viidaks läbi uurimine koha peale ja uuritaks neid tõsiseid rikkumisi, mis on korda saadetud. ning e, samuti räägiti siis kaubanduseeliste kasutamisest surve avaldamiseks. tahaksin samuti rääkida viimastest arengutest, mis on aset leidnud pärast resolutsiooni heakskiitmist oktoobris kaks tuhat kaksteist ning eh, sellest, mis jätkutöö raames on tehtud. viimaste arengute kohta tuleb arvestada sellega, et eh, Kambodža valitsus eh, jätkab oma poliitikaga maavalduste osas moratoorium kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kevadel heaks kiideti, aga me teame, et äh, liigutakse aeglaselt edasi. kontsessioonidega jätkatakse, me räägime siin ligi kaheteistkümnest tuhandest hektarist, äh, mis on äh, siis selle alla morat-, pärast moratooriumi äh, ära antud. sundvõõrandamise puhul me teame, et olukord ei ole hea, uued arengud oktoobrist peale on olnud äh, negatiivsed, siin võib äh, rääkida mitmetest eri aspektidest. novembris kõigepealt kaheksa külaelanikku, kes asusid eh, Phnom Penhi eh, rahvusvahelise lennujaama läheduses, peeti kinni sellepärast, et nad eh, mm, mm, maalisid katustele, majade katustele SOS märgi koos Barack Obama nimega detsembris samuti leidsid aset uued sündmused, kolmeteistkümnendal detsembril härra Sunan Toole keelduti, äh, tema vabastamisest keelduti, äh, ta on apellatsioonikaebuse esitanud ning nagu Amnesty International ka ütles, äh, mõisteti ta kahekümneks aastaks vangistusse. apellatsioonikaebuse läbivaatamine toimub aset, leiab aset viiendal märtsil hommikul ning kell viis ning Äh, me tahaksime, et Euroopa Parlament väga tähelepanelikult äh, jälgiks seda, mis toimub. detsembris jällegi, kahekümne seitsmendal Phnom Penhi äh, linnakohus mõistis Jan Pohva kolmeks aastaks vangistusse. Ligado meie Äh, haru äh, siis praegu liikmete hulgas on kaksteist isikut vangistuses endiselt seoses maade sundvõõrandamisega. me ei ole endiselt saanud ametlikku vastust Euroopa Komisjonilt selle kohta, mida Euroopa Komisjon plaanib teha, kas plaanitakse läbi viia inimõiguste kohta uurimine, nagu Euroopa Parlament soovis oktoobrikuises resolutsioonis. kahepoolsetel kohtumistel on komisjon välja tulnud erinevate argumentidega, mille kohaselt äh, võib-olla uurimist ei viida läbi, esimeseks argumendiks oleks see, et on vaja äh, hinnata rahe, rahvusvahelise kaitsemehhanismi tulemusi, äh, aga see hinnang on meil olemas alates oktoobrist kaks tuhat kaksteist. nimelt ÜRO eriesindaja Kambodžas ka hindas maade konfiskeerimist, ütles, et tegemist on tõsiste rikkumistega, nii et ja see vastab ka täielikult äh, ette nähtud kriteeriumitele, mille alusel uurimise läbi saab viia. kaubanduseeliste äh, kohta võib ütelda, et see on nendega kaasa tulnud tõsiseid raskusi elanikkonna jaoks. praegu elanikkonna olukord ei ole vastuvõetav, neilt võetakse maad ära Nende mm, töövõimalused on äh, kehvad ning sissetulekud äh, väga väikesed. Äh, lisaks sellele tuleb rõhku panna ka sellele, SPG raames uurimiste läbiviimine tähendab seda, et kaubanduseelised peatatakse see tähendab seda, et tuleb alustada pikki läbirääkimisi Kambodža valitsusega ning Euroopa Komisjon saab seda ära kasutada selleks, et juba kohapeal konkreetseid eeliseid saavutada. see periood võib ulatuda lausa kahe aastani vastavalt praegusele määrusele. FIDH seega leiab, et Euroopa Parlament peab endiselt jätkama küsimusega tegelemist, nii et eh, oktoobrikuine resolutsioon ei jääks lihtsalt eh, tühjadeks sõnadeks, me peame sundima Euroopa Komisjoni tegutsema ning eh, kuna parlamendiliikmed leidsid, et olukord on piisavalt tõsine ning pöörduti ka Euroopa Komisjoni poole, siis tuleb tõesti parlamenti nüüd kuulda võtta kui on vaja uurimine läbi viia ning koha peale minna, siis FIDH tahab rõhutada seda, et külaskäikude raames tuleb kindlasti astuda kontakti ka äh, pädevate isikutega, ÜRO eriesindajaga, kodanikuühiskonnaga ja nii edasi. tahaksin nüüd rääkida olukorrast Birmas ka siin maade sundvõõrandamise puhul on olukord eriti muret tekitav. tahaksin meelde tuletada, et äh, rikkumisi, rikkumised äh, on, äh, rikkumiste kohta on tunnistust andnud ka ÜRO eriesindaja Birmas kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta mai ja septembri raportites oli sellest juttu ning seal räägitakse seoses äh, rikkumi-, äh, seal räägitakse rikkumistest seoses äh, maade sundvõõrandamisega ning meeleavalduste mahasurumisega. FIDH viidis Birma territooriumile ka missioonile. kodanikuühiskonna esindajad samuti rääkisid sellest, et talunikud ning kogukonnad on jäetud ilma maadest, seda eelkõige seetõttu, et tahetakse edendada taristuid teine punkt, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see, et seoses investeeringute suurenemisega olukord võib veelgi tõsisemaks muutuda, sellest äh, on rääkinud samuti ka ÜRO eriesindaja oma raportis, eelkõige lõikes kolmkümmend üheksa ja ta tõi välja selle, et investeeringute suurenemine privatiseerimisele levik äh, ja majanduslikud arengud äh, võivad tõesti endaga kaasa tuua selle, et inimõigusi rikutakse üha enam koha peal. seega tuleb ettevaatusabinõud kasutusele võtta. eriraportöör on ka osad äh, sellised meetmed juba välja toonud, samuti on David Martin sellest oma raportis rääkinud ja te teate ka, et parlamendi see on äh, välja töötatud resolutsiooni eelnõu, seda arutatakse homme INTA komisjonis ning äh, siin tuleb eelkõige meetmeid võtta ettevõtete vastutuse äh, seisukohast. esmaks, esimeseks meetmeks oleks äh, õiguslik raamistik, mis äh, tagab õiguskindluse äh, omandiküsimustes, teiseks ettevõtete sotsiaalne vastutus ning siin tuleb arvestada Myanmari eriolukorraga, FIDH rõhutab, et raamistik peab olema siduv. ning tuleb sisse viia kohustusi, võtta vastu meetmeid selleks, et vähendada ja piirata, ennetada äh, mõju. samuti on vaja riigikontrolli ning sõltumatut äh, seiret. igal juhul, kui kaubanduseelised äh, taastatakse, siis tuleb luua ka tagatised Euroopa Parlamendil peab olema Euroopa Parlament peab olema veendunud, äh, et peetakse kinni kokkulepitus, enne kui edasi liigutakse ning samuti tuleb äh, leida piisavalt vahendeid selleks, et olukorral silma peal hoida ning et äh, ka tegelikkuses tagada mehhanismide toimimine, mis on loodud. Je vais essayer donc de faire très court euh, pour la suite, vous signalant euh, en matière de liberté d'expression que euh, la FIDH a euh, sorti avec sa Ligue membre ning äh, meie äh, Haru on välja tulnud samuti brošüüriga sõnavabaduse kohta Vietnamis ning äh, ajaveebide pidajate kohta. Amnesty on samuti rääkinud paljudest meie mureallikatest, sellest me enam ei tahaks rääkida, aga uus dekreedi eelnõu on väljatöötamisel, millele parlament peaks tähelepanu pöörama. igastahes tuleb silmas pidada ka vabakaubanduse lepingu läbirääkimisi, praegu on need läbirääkimised käimas Vietnami ning Euroopa Komisjoni vahel. esmalt mõjuhinnangu seisukohalt. mõjuhinnang äh, puudutab siis läbirääkimisi, mis algasid kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, siin ei arvestatud tegevuskavaga kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, äh, kus nõutakse, et ka inimõigused oleks kaasatud mõjuhinnangusse, sõnavabadust selle tuleb rohkem tähelepanu pöörata ning tuleb korraldada ka konsultatsioone äh, avalikkusega. ja mis puudutab äh, kodanikuühiskonna äh, poolset järelevalvet ka ja seda jätkusuutliku arenguga seoses, kas siin tuleb tähelepanu pöörata sõnavabadusele sellepärast, et taolised lepingud saavad toimida ainult juhul, kui teatud tagatistest kinni peetakse. Taimo, tahaksin juhtida Euroopa Parlamendi tähelepanu Somjoti juhtumile ning samuti sellele, et on mõrvatud äh, kahe tuhande kaheteistkümne aasta novembris Taimaa lõunaosa äh, talunike organisatsiooni või liidu äh, kaks liiget samuti Somfoni juhtum. ning äh, lõpetuseks paar sõna ka veel Indoneesia kohta. viimaste arengute puhul tuleks parlamendis tähelepanu pöörata uuele seadusele, äh, juhised äh, number kaks, kaks tuhat kolmteist ja nendes juhistes ei pakuta piisavat, piisavaid garantiisid inimõiguste jaoks Äh, ning see, sellega võidakse kriminaliseerida üha enam näiteks rahumeelse meeleavalduse juhte, aga võin teile veel hiljem lisadetaile an-, selle kohta anda. jaanuari-veebruari vahel kokku oli kaheksateist vähemuste vastast vägivallajuhtumit ja lisaks sellele oli ka terve rida Äh, surmajuhtumeid. ja need olid seotud terrorismivastase võitlusega. Thank you very much and before I give the suur tänu ja enne kui ma härra Van Hovenile sõna annan, tahaksin äh, tervitada äh, Brunei suursaadikut siin, tema ekstsellent Artur Serbini Ali, tere tulemast! samuti on meiega ühinenud äh, Tai, äh, Indoneesia ja Filipiinide ning Indoneesia saatkondade esindajad. tere tulemast kõigile, ma tervitasin juba härra äh, suursaadikut Malaisiast ma tean, et mõni kuu tagasi toimus äh, mõnede teiega ka väga huvitav lõunadebatt äh, ja äh, seal tõstatati küsimus, miks neid riike kritiseeritakse ja ei panda tähele positiivseid arenguid ning ma tahan rõhutada, et ma mõistsin teie seisukohti, aga palun mõistke ka meid. inimõiguste komisjoni põhiülesanne ongi keskenduda nendele küsimustele, mis ei ole päris hästi lahendatud. ja äh, loodan, et äh, tänane äh, kohtumine on ka teie huv-, teile huvitav ja neljandal või vabandage, viiendal märtsil toimub meil kohtumine Myanmari esindajatega, lausa Myanmari president on kutsutud ja võib-olla saab siis äh, Ahveti ja tänase kohtumise äh, materjale ka kasutada. nüüd äh, härra Verhoeven, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Vaikse ookeani Aasia osakonna esindaja, palun, sõna on nüüd teil. suur tänu aitäh teile, proua Sinaine, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, suursaadikud, teie ekstsellentsid äh,, Aasia diplomaatiliste missioonide esindajad, kolleegid, tahaksin teid äh, võib-olla täiendada natuke, äh, tahaksin loodetavasti äh, tasakaalustatult rääkida ka Aasia regiooni progressist, aga muidugi ka väljakutsetest. võib-olla paar sõna eh, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku töökohta ASEAN-i piirkonnas. meil on Bangkokis väike regionaalne büroo, eh, see tegeleb eh, kümne ASEAN-i liikmesriigiga nagu te teate, ASEANil on äh, uus sekretäriaat, me tegeleme siis inimõiguste mehhanismidega, meil oli äh, Kambodžas eraldi büroo viimase kahekümne aasta jooksul, see oli üks äh, meie kõige vanemaid kohalikke büroosid. ja tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal vastavalt Pariisi lepingule jätkab see büroo tegevust Äh, jälgides Kambodža inimõiguste olukorda, äh, raporteerides siis ÜRO-le ja äh, vastavalt ÜRO nõukogule siis jätkab see büroo tegevust. Myanmaris tegelesime me inimõiguste küsimustega väljastpoolt kuni viimase ajani, aga töö on edasi arenenud, see nõuab meilt aktiivsemat tegevust ja ähm, me saime siis äh, ka abi selleks, et Myanmari inimõiguste äh, komisjon äh, luua. ning Myanmaris otsustati siis luua inimõiguste ülemvoliniku büroo äh, me peame praegu äh, läbirääkimisi meid vastuvõtva riigi ametnikega ja me loodame, et see algatus tõesti äh, saab teoks. ja muidugi praegusel hetkel käime me Myanmarist Bangkokist regulaarselt äh, ja püüame abistada humanitaarabiorganisatsioone ning äh, kuni hiljutise ajani olime me osa äh, ka äh, Ida-Timori ÜRO abimissioonist. nüüd missioon on järk-järgult oma töö lõpetanud pärast Ida-Timori iseseisvumist ja Ida-Timor võib ka ASEAN-i liikmeks saada üsna varsti. ning Ehm, muidugi me oleme natukene nagu osadele riikidele rohkem tähelepanu pööranud kui teistele, aga üldiselt me tegeleme kogu regiooniga. nüüd eh, teiseks tahaksin rääkida ASEAN-i enda institutsionaalsetest mehhanismidest ja struktuuridest, eh, mis, nendest, mis tegelevad inimõigustega. kõigepealt eh, riikide tasandil on meil neli inimõiguste instituuti Tais, Indoneesias, Filipiinides ja Malaisias. ja eh, kõik eh, need asutused on väga head tööd teinud, on eh, saavutanud ka teatud staatuse ja lugupidamise rahvusvahelisel tasandil Äh, see annab tunnistust sellest, et nad vastavad inimõiguste institutsioonide Pariisi põhimõtetele ja äh, Providorias Ida-Timoris on ka selline sarnane asutus, see on tegelikult äh, ombudsmani büroo rohkem ja tege-, see tegeleb ka inimõigustega. Myanmar on oma inimõiguste komisjoni loonud eelmisel aastal või tegelikult kahe tuhande kümnendal aastal õigemini ja e, see tegutseb juba e, vastavalt presidendi dekreetile ning e, praegusel hetkel töötab, töötatakse välja selle asutuse staatust, et kõik toimiks seaduse järgi ja loodetavasti annab siis seadus sellele asutusele ka piisava sõltumatuse, mis on sedasorti institutsioonile väga oluline nii nagu seda on ka tehtud teistes, mõnedes teistes ASEAN-i riikides. Need äh, riigi tasandi asutused on väga olulised, aga loomulikult peavad nad ka rohkem koostöö, äh, koostööd tegema regionaalsel tasandil, toetades üksteist, aga ka äh, leides uusi teemasid, millega tegeleda Aasia riikides, ASEAN-i riikides. teine oluline areng toimus seoses ASEAN-i neljakümnenda aastapäevaga, kui ASEAN võttis vastu uue harta, see kajastas siis organisatsiooni uut äh, äh, nägu ja äh, nüüd on, arvestatakse siis uute inimõiguste normidega ning otsustati ka regionaalsed inimõiguste mehhanismid ASEAN-i kontekstis luua. ja ei tohi unustada, et Aasia va-, Vaikse ookeani regioon on äh, niisugune piirkond, ainus piirkond maailmas, kus ei ole tegelikult ainult inimõigustele pühendatud institutsioone, teistsugune kui Euroopa näiteks, regioon on tohutu oma pindalalt, niisugust eesmärki sa-, saavutada on väga raske, kuid see on võimalik äh, alaregioonides või, või piirkonniti. ja mm, esimesed et äh, Aasia äh, inimõiguste organisatsioonid, regionaalsed organisatsioonid ongi äh, esile kerkinud just seal ja see on positiivne lähenemine, positiivne areng ja nüüd ASEAN-i ähm, valitsustevaheline inimõiguste komisjon ehk AICHA, et selle loomine toimus ka üsna kiirelt, arvestades tema mandaati, see töötati kiirelt välja, riikide juhid võtsid need kiirelt vastu ja esimene operatiivne või tegevusprogramm kaks tuhat kümme, kaks tuhat üksteist on juba ellu viidud, muidugi äh, ausalt öeldes on niis-, niisugusel komisjonil siiski teatud piirangud, põhilünkadeks äh, on näiteks see, et Aitša äh, äh, liikmelisus sõltub valitsustest. selle organisatsiooni eksperdid on määratud valitsuste poolt, seega nad ei ole sõltumatud, nii nagu mm, näiteks Aafrikas või Euroopas või Ameerikate inimõiguste süsteemis asja liikmed on äh, osalisriikide ähm, esindajad, seega tegemist on valitsustevahelise mehhanismiga, mitte sõltumatu struktuuriga. aga äh, äh, siiski on sellel organisatsioonil nõuandev funktsioon, kaitsvat funktsiooni, inimõiguste kaitset siiski see organisatsioon ellu viia ei saa, muidugi äh, Äh, Amnesty International ja FIDH rääkisid siin küll äh, erinevatest üksikjuhtumitest, äh, mis vajaksid esetõstmist. Ähm, Aitša jällegi ei tegele nii spetsiifiliste juhtumitega, ei taga inimõiguste kaitset üksikjuhtumitel. Aitšal on laiem funktsioon kuid äh, loodetavasti see komisjon areneb ajaga ja äh, äh, samasuguseid arenguid on näha olnud ka teistes regioonides, ka Euroopa Inimõiguste institutsioonid on aja jooksul edasi arenenud Äh, oluline on õige juhtimine, õige liikmelisus, äh, suhted kodanikuühiskonnaga ja siis võiks areneda Aitšaga sama rada pidi kui teiste piirkondade institutsioonid. esimesed kolm-neli aastat on loomulikult kõige olulisemad sellise organisatsiooni arengus. see on järelemõtlemise aeg, muudatuste tegemise aeg vajaduse korral ja Aitša Aitšaga äh, paralleelselt loodi ka ASEAN-i naiste ja laste komisjon. Ehm, seda organisatsiooni eh, võib eh, iseloomustada sarnaselt Aidžaga, aga tema mandaat on laiem. Eh, ja, ja sellel organisatsioonil on võib-olla rohkem isegi sõltumatust ja sellel organisatsioonil on nagu äh, eksperimentaatori roll, mis on ka väga väärtuslik, äh, vähemalt äh, naiste ja laste õiguste kaitsel saab see organisatsioon palju äh, aktiivsemalt rolli mängida kui AIDSA. igal juhul selles piirkonnas on mitmeid uusi institutsioone ja ja needsamad äh, organisatsioonid võivad olla kontaktpunktiks ka äh, suhetes Euroopa vastavate organisatsioonidega ja ka Aasia teiste organisatsioonidega. Aitša üks esimesi samme oli äh, ASEAN-i inimõiguste deklaratsiooni vastuvõtmine, see muidugi toimus ka pärast pikki arutelusid ASEAN-i liik-, liikmesriikide valitsus, ekspertide, valitsuse esindajate vahel äh, Mm, samas peab tunnistama, et kodanikuühiskonnaga ei peetud piisavalt konsultatsioone mm, ja võib-olla ei, ei võetud arvesse kõiki kodanikuühiskonna prioriteete. igal juhul see eh, deklaratsioon võeti eh, riikide liidrite poolt eelmisel aastal vastu, seal on väga olulisi elemente, eh, mis puudutavad inimõigusi, kõigepealt peab ütlema, et eh, see kajastab ikkagi väga laialt inimõigusi, juhtpõhimõtted on, on seal eh, ka arvesse võetud. Eh, ÜRO ülemvolinik tõi välja siiski ka mõned puudused, näiteks paljud deklaratsioonis sisalduvad või kajastatud õigused on seal kirja pandud teatud tingimusega, näiteks seda õigust teostatakse vastavalt riigi seadusele, mis tegelikult osutub äh, tegelikus elus mm, takistuseks nende õiguste teostamisel ja teiseks, äh, deklaratsioonis on ka väga palju mm, kohustusi äh, võrreldes õigustega ja jällegi mm, neid kohustusi võib äh, mõnedes, mõnedes olukordades teatud kontekstis võib-olla tagurlikult tõlgendada. aga äh, oluline on mändida, et, et see deklaratsioon võeti vastu, noh, BEM-i deklaratsioonis otsustati juba, et et ASEAN-i inimõiguste deklaratsiooni viiakse ellu vastavalt liikmesriikide rahvusvahelistele inimõiguste kohustustele ja see on juba teatud garantii, et selleks, et, et isegi kui deklaratsioonil on teatud äh, miinused, äh, on liikmesriigid kohustatud seda ellu viima ja loodetavasti siis Aitša eh, järgib ka seda praktikas. Eh, need olid eh, viimased olulised arengud ja Aitša prioriteet, üks prioriteet viimasel ajal on olnud ka ettevõtte sotsiaalne vasta-, vastutus. Mm, me oleme kuulnud ka, et Euroopas on selle teemaga tegeldud, Euroopa inimõiguste institutsioonid on tegelenud äh, selle teemaga, on võetud vastu äh, vastavaid plaane ja see võiks olla ka huvitav äh, ühine teema kahe süsteemi kontaktide arendamiseks. ja tahaksin nüüd ka mõnest põhiteemast rääkida mis võimaldavad jälgida ASEAN-i riikide arengudünaamikat, paljud need küsimused on meie vabaühenduste kolleegidele tuttavad. Need äh, küsimused on ka seotud demokraatlike ümberkorralduste ja konsolideerimisega, mis selles regioonis toimub, et tegemist on olnud äh, kahe, kahekümne, viimase kahekümne aasta arengutega, mis on väga oluliselt mõjutanud ASEAN-i riike. Vietnam ja Laos on jäänud ikka ühe partei riikideks, aga teistes riikides on näha, kuidas demokraatlikud arengud mm, neid riike mõjutavad, Myanmar on üks eh, kõige olulisemaid näiteid viimasest ajast ja isegi äh, väljakujunenud või arenenumatest dünaamikatest, äh, äh, demokraatiatest on, on, on näha, et, et toimuvad muudatused. Tai on olnud eriti ebakindel, poliitiline polariseerumine on kaasa toonud ka vägivalda Tais loodi väga huvitav lepituskomitee. vaatamata selle komitee tegevuse piiratusele on ta siiski koostanud huvitava aruande selle kohta, kuidas peaksid eh, riigi institutsioonid vastutuse võtma ja nii edasi. igal juhul tuleb jälgida, kui, mida see asutus ta, ta, Tais tulevikus edasi teeb ja ehm, loomulikult äh, Äh, on piirkonna riikides ähm, väga palju piiranguid äh, pressivabadusele, valimistele, nüüd on toimunud mitmeid olulisi arenguid. valitsus on avanud äh, uusi võimalusi, muutnud endisi julgeolekuseadusi, kaotanud ära endised piirangud ning tõesti on toimunud väga olulised muudatused ja alles hiljuti äh, äh, anti võimalus isegi opositsionääridele äh, demonstratsioonidele korraldamiseks Indoneesias on viimase kümne aasta jooksul toimunud väga olulised ümberkorraldused, mm, demokraatlikud arengud, järgmisel aastal toimuvad seal presidendivalimised ja ikkagi äh, Indone-, eh, eelmise aasta novembris käis Indoneesias ÜRO inimõiguste volinik ja täheldas siiski, et ähm, šiiad, kristlased ähm, ei ole saanud oma usku siiski täiesti vabalt praktiseerida, usuvabaduse küsimused on uus äh,, uus väljakutse Indoneesiale, nende äh, põhiseadus on küll küll ilmalik uus põhiseadus ja eh, seetõttu oleks vaja arendada mm, religioosse eh, tolerantsi kultuuri ja nüüd FIDH mm, ja eh, Myanmar, me teame, et Vietnamis on äh, blogipidajaid äh, vahistatud ja Tai kritiseerijaid on karistatud, äh, samuti on Kambodžas vastu võetud seadus, mis laimu eest karistab või vihavaenu õhutamise eest karistab, aga kõige, kõige äärmuslikumad juhtumid on siiski seotud inimõiguste kaitsjate kinnivõtmise ja kadumise ning tapmistega tõesti kõige viimased juhtumid äh, on meil teada Laosest. kõik need juhtumid on omamoodi seotud ka äh, re regioonis pulbitsevate konfliktidega. me näeme kindlasti, et äh, me näeme, et, et mitmed konfliktid äh, äh, ei ole äh, lahendatud, Lõuna-Tais näiteks Mindanaos on vägivald jätkunud, isegi kui rahuleping on sõlmitud ja tahaksin veel rääkida kahest teemast, ma tean küll, et mul ei ole nii palju aega, aga need on olulised teemad, näiteks rände teema, migratsioon. Need riigid, on ähm, äh, migranttööliste allikad äh, välismaailmale, aga nad on ka vastuvõtvad riigid. Äh, nendesse riikidesse on saabunud väga palju migranttöölisi sisserändajaid nii dokumenteeritult kui ka, kui ka illegaalselt ja need riigid on osutunud ka põgenike sihtriikideks näiteks äh, Malaisia ja, ja Tai äh, äh, pagulasi on smugeldatud nendesse riikidesse, on soovinud siiski sealt edasi liikuda, näiteks Austraaliasse, ja seetõttu peaks, peaks arutama mingit regio-, mingit regionaalset korraldust, et, et nende probleemidega tegeleda. üks puudus on see, et mitmetes ASEAN-i riikides ei ole üldse äh, struktuure niisuguste äh, inimestega tegelemiseks. ja see on väga oluline väljakutse, võib-olla Euroopa Liit saaks siin kuidagi kaasa aidata, näiteks oma kogemusi jagada selleks, et äh, rände ja, ja pagulasküsimusi lahendada. ja lõpuks suum-, surmanuhtlus, kolleegid ka rääkisid sellest. jälle väga huvitav teema. ASEAN-i riikides on äh, äh, saavutatud suur edasiminek, nimelt Kambodža, Filipiinid, Äh, on julgelt otsustanud kaotada äh, surmanuhtluse, kuid Singapur on jätkuvalt kindel surmanuhtlusele ning äh, väga huvitavaid arenguid toimub kõikides nendes ASEAN-i riikides, osades seatakse teatud tingimusi ja nii edasi. olulisi märke on näha Malaisias ja Singapuris ka selle kohta, et näiteks Äh, surmanuhtluse kohustuslik rakendamine äh, ei, või surmanuhtlus ei ole enam kohustuslikult äh, rakendatav, seda on võimalik kasutada, aga seda ei pea tegema seaduste järgi ja mm, see näitab seda, et, et need riigid on täiesti teadlikud rahvusvahelistest standarditest ja eh, ka sellest, et ÜRO pooldab eelkõige moratooriumi surmanuhtlusele üldse. Eh, need on kõik, loodetavasti need teemad on, on ikka teile huvitavad ja suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, suur tänu kõigile kolmele eksperdile teie töö eest, analüüside eest, nii et meil on teemasid seinast seina, millega tegeleda tahaksin lihtsalt teha ühe väikese kommentaari selle kohta, mis te ütlesite. näiteks ASEAN-i naiste ja lastekomisjon on praegu visiidil Brüsselis ja küsisin nende käest, kas eh, nad tahaksid meiega liituda siin, aga nad ei võtnud meie kutset vastu, sellepärast et nad arvasid, et see ei ole nende mandaadi kohane olla meie komisjoni ees, nii et ma arvan, et ehk näitab see meile kätte, et meie erinevad institutsioonid eh, piiravad meid ka selles osas, et mida me saame arutada ja kui palju. aga Mm, võib-olla mõnel teisel korral. edasi, rahvusvahelised äh, inimõiguste organisatsioonid, te kirjeldasite erinevaid äh, institutsioone, mis juba ASEANis olemas on. me tegeleme nende teemadega äh, ja meil on täna pärastlõunal idapartnerlusriikide erinevad ombudsmanid siin kü-, külas ja siis me näeme ka väga selgelt, et meil on erinevad standardid omaenda koduriikides, Euroopa Liidus ja see on väga oluline küsimus, millele keskenduda. tore on see, et, et erinevad arengud ja edasiminekud on näha ma arvan, et see, mida te viitasite Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi ülesandena, et peaksime keskenduma rohkem pagulastele, ehm, sisserännanute õigustele ASEAN-i piirkonnas, aga märkuse korras ma tahaksin öelda, et ma arvan, et meie käed jäävad lühikeseks, sellepärast et meil ei ole praegu Euroopa Liidu liikmesriikides ratifitseeritud ehm, migrantide ja nende perekondade küsimus, et kui ei ole meil oma koduhoov korda tehtud, kuidas siis me saame teistele öelda, mida nemad peaksid tegema? üks peamisi probleeme on ilmselt see, et me ei saa, me ei saagi täpselt öelda, mida teha. sest soovitused on välja antud, neid isegi ka äh, võetakse ko-, kohalt, äh, aeg-ajalt vastu, aga me ei saa täpselt öelda, millised. härra Ranieri Sabatuki kes on ASEAN-i regiooni osakonna juhataja, on välisteenistusest kohal, vaatan õiges suunas, ilmselt ütleb proua esinaine. ja meil on Amnesty ja äh, FIDH esindajad olemas, mitmed viited on tehtud juba inimõiguste tegevuskavale, kuidas te äh, kavatsete edasi minna oma eesmärkide elluviimiseks äh, regioonis? ilmselt oleks hea ka teie suust kuulda siis täpselt, kuidas te neid asju näete ja milline on teie töö. suur tänu, proua esinaine. me tulime täna siia äh, kohale me oleme jaganud oma rakkerühma erinevateks osadeks, kuni, kuna enamasti me tegeleme nende teemadega riigipõhiselt. inimõigused mängivad väga olulist rolli Kagu-Aasia riikidega suhtlemisel ja loomulikult oleme me oma töö inimõiguste alal just kodanikuühiskonna organisatsioonidega suhtlemisele rajanud, sealhulgas nii regionaalsel tasandil kui rahvusvahelisel tasandil ning äh, hoiame nendel asjadel silma peal. nagu öeldud, siis inimõigused on kõige olulisem ja intensiivsem arutelu baas Kagu-Aasia riikidega suhtlemisel me teeme seda läbi erinevate instrumentidega ja alates sellest ajast, kui ma eelmise aasta oktoobrit sellele ametiaja kohale asusin, siis ma olen olnud väga väga muljetavaldav on tegelikult olnud minu jaoks see, kui palju tööd sellesse valdkonda läheb ja minu kogemuse kohaselt äh, on ähm, väga erinevaid äh, dialoogivõimalusi, meil on formaalsed ja mitteformaalsed dialoogid kuue riigiga alustatud. üks leidis aset mõned päevad tagasi Laoses olulised sätted on vastu võetud inimõiguse alal partnerlus ja koostöö kokkuleppes, mida me oleme arutanud ja läbi rääkinud ka enamiku Kagu-Aasia riikidega. meie kahepoolsetel kohtumisel oleme inimõigusi te küsimusi tekit-, tõstatanud, see on meie lävimise tavaosa Kambodžas oleme küsinud äh, teravaid küsimusi just maade sundvõõrandamise kohtu, kohta, kui äh, president Henman Van Rompuy äh, läks visiidile Kambodžasse eelmisel aastal, siis oma kolleegiga neid küsimusi ka arutati ning sellele küsimusele on oluliselt tähelepanu pööratud volinik de Gücht, kui ta läheb märtsis Kambodžale selleks, et äh, majandus- ja ärieliidiga ähm, ärifoorumit äh, pidada, siis ka need küsimused uuesti tõstatatakse. ja alati, kui see vajalikuks osutub, siis äh, arutame ka inimõiguste eest võitlejate olukordi, Sumba Tsumfun ja teised juhtumid, mis eh, on meile muret valmistanud. alati, kui sellised juhtumid tekivad, siis neid arutatakse. oleme omalt poolt välja andnud mitmeid eh, avaldusi ja väga palju projekte on, mida me rahustame läbi eh, kodanikuühiskonna organisatsioonide, meie kohalike partneritega Te ütlesite juba varem ka seda, et ja tõesti, me oleme väga õnnelikud, et Aasia komisjon inimeste, inimõiguste, naiste õiguste ja laste õiguste tarvis on ellu kutsutud. Nende esindaja toimu, tuli visiidile paar päeva tagasi, kohtusime paar päeva tagasi ka Euroopa Parlamendi esindajatega. Euroopa Äh, parlamendi esindajad ja ka Belgia vastavad organisatsioonid on kohtunud juba mitme aasta jooksul ikka ja jälle. aga ma olen aru saanud ka, et selle nädala visiit on olnud väga intensiivne. Aasia valitsusvaheline komisjon inimõiguste küsimustes äh, on juba esimesel visiidil käinud äh, Brüsselis, seda kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kõik see tuleb muidugi seada õigesse valgusesse. meie suhted on väga keerukad äh, Äh, sealhulgas on meie käsutuses väga mitmeid äh, ka instrumente, mida kasutada. tahaksin Kambodžaga seoses veel tõstatada siin ka küsimuse, et äh, vahel, kui me räägime instrumentidest, siis mõningad lahendused mida pakutakse, võiks tegelikult, äh, kui rangelt vaadates, inimõiguste enda vastu käia. näiteks kui me räägime siin kaubanduslepingute eelistest Kambodžaga, siis need lepingud on tegelikult aidanud äh, väga Kambodža elutingimusi, elustandardit parandada aastate jooksul näiteks on äh, sissetulek SKT inimese kohta kümne aasta jooksul kahekordistunud ja me kardame siinhulgas, et kui me neid arutelusid äh, algatame, siis äh, tegelikult me riskime sellega, et äh, kui me ühest küljest inimõigusi parendame, siis teisest küljest see olukord halveneb. üks sätend, mis meil alati olemas on ja mida ka integreeritakse partnerluse koostöölepingutesse, on viimase võimaluse instrument just, mis inimõigusi puudutab. Äh, meie eksperdid on ka öelnud, et äh, inimõiguste olulised äh, deklaratsioonid eelmisest aastast on vastu võetud, eelmise aasta novembris täpsemalt. me teame, et ASEAN-i inimõiguste ülddeklaratsioon on tekitanud rahvusvahelises kogukonnas suure debati, Kagu-Aasia riikide partnerite hulgas samuti. muret on väljendatud siin ka selles, et inimõiguse inimõiguste universaalsuse põhimõtet ei ole nende deklaratsioonis rakendatud. samuti oleme sisemiselt pidanud intensiivseid äh, arutelusid ja oleme otsustanud, et äh, me näeme seda, et äh, pigem klaas on pooltäis kui pooltühi. mõned aastad tagasi ASEAN-i piirkonnas üldse selline deklaratsioon oli täiesti mõeldamatu, nii et edasiminek on väga ilmselge inimõiguste instrumentide alal. samuti me tunneme, et see on väga hea koostööbaas äh, meie Kagu-Aasia partneritega koostööks, me näeme, et et äh, universaalsuse põhimõte inimõiguste alal, sellest peetakse kinni ja kõikides valdkondades nii et äh, ma arvan, et äh, meil on nüüd oluline baas olemas selleks, et alustada tööd inimõiguste äh, alal regionaalselt ja see on ka oluline meie suhete alus. ma arvan, et me peaksime kindlasti regionaalsel tasandil aseneriikidega oma kohalolekut suurendama ja nähtavamaks muutuma. nüüd, kuna te mainisite mitmeid üksikuid riike ja juhtumeid, siis ma ei hakka siin äh, kõikidele üksikult praegu vastama, aga kahepoolsel moel ma arvan, et me saaksime küll vastata teile, muidu lihtsalt äh, me kulutame täna liiga palju aega sellele. Äh, viimaste päevade jooksul oleme me väga palju rääkinud konkreetsetest inimõiguslaste juhtumitest, proua Ashton on detsembris andnud välja päris tugevasõnalise väljaütlemise avalduse märtsis plaanime me hakata pidama valitsusjuhtidega arutelusid ning igapäevasel moel püüame me arutada, kuidas kõige paremini panustada äh, ja kaasata erinevaid osapooli meie tegevusse. kahjuks aga peab ütlema, et liiga palju häid uudiseid praegu hetkel veel pole kindel on aga see, et Euroopa Liit on püüdnud nendel juhtumitel mängida väga olulist rolli. Euroopa Liidu poolt, aga ka rahvusvaheliste partnerite poolt äh, Ameerika Ühendriigid, Austraalia ja Singapur on teinud ühisavalduse ja ma usun, et ka Kagu-Aasia riigid tulevad selle taha oleme püüdnud äh, ka koostööd teha oma Aasia partneritega selles osas, kuidas kõige paremini meie saaksime abiks olla. ma arvan, et märkimisväärne on ka see, et mitmed Kagu-Aasia riikide parlamendiliikmed on Vientianil ja Laosesse sõitnud, et neid konkreetseid juhtumeid arutada. ma arvan, et see kõik on meie jaoks väga hea signaal, eriti just, kui me võrdleme äh, edusamme mõne aasta taguse ajaga aga kahepoolsel alusel ma arvan, et me saaksime neid asju arutada ehk tõhusamalt. suur tänu, ütleb proua esinaine ja nüüd anname sõna parlamendiliikmetel, kui keegi teist sõna sooviks. kui ei, siis on minul mõningad küsimused. üks soovitus äh, härra Romkoveni, Van Goveni poolt oli see, et tulevikus me võiksime ehk tugevamalt keskenduda ka ettevõtluse ja inimõiguste suhetele äh, laiemalt, kas see on ka midagi, mis on teie eesmärkide hulgas? ja teine äh, küsimus, mis minu arust oli teie poolt väga hea žest, et te korraldasite kohtumise siis, kui Euroopa Liidu ja Vietnami inimõiguste dialoog toimus, siis te leidsite ka võimaluse, et meie inimõiguste komisjoni äh, inimesed saaksid ka otse suhelda ja arvamusi vaheldada, vahetada meie äh, Vietnami kolleegidega, ma arvan, et see oli meie jaoks väga õpetlik kogemus. mul on äh, Euroopa Liidu kaubanduspoliitika osas äh, teine suhtumine. olen volinik De Kühtiga olnud kirjavahetuses, ma ei toeta seda lähenemist äh, eriti mis puudutab eh, Vietnami kaubanduskokkulepet, eh, mis praegu on sõlmimisel. ma arvan, et, et eh, raamistikust püütakse inimõiguste küsimused kõrvale heita, öeldakse tavaliselt, et inimõigused on mingi tehnilisemat laadi küsimus. see ei ole mitte ainult Vietnami puhul nii, aga üleüldisemalt on empiirilised andmed, mis näitavad, et kui kaubavahetus suureneb ja paremad majanduslikud tingimused on äh, loodud riigis, siis ka inimõiguste olukord automaatselt paraneb. jah, tõepoolest, ma ei ütle, et ma oleksin siin kaubavahetuse vastane või midagi. aga elukoht ja muu on oluline inimõiguste puhul. kui ühiskond aga muutub, siis on teised äh, väiksemad kogukonnad, grupid ühiskonnas, kes tavaliselt sellest üldisest äh, voolust kõrvale jäävad ja kaotavad, siis hakatakse inimõiguste riivet äh, läbi viima teisel moel. Euroopa Liidus on see debatt olnud, parlamendis on see debatt olnud, vaatan siin härra Tšipi suunas, mina arvan, et teie arvamus ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja inimõiguste osas oli väga hea põhimõtteliselt, me saatsime selle kahele komisjonile ning need kaks komisjoni on reageerinud vastandlikult tegelikult isegi üksteise arvamustele. nii et meie arusaamine ja mitte ainult meie, vaid ilmselt ka välisteenistuse osa oma arvamus strateegiliselt on see, et inimõiguse ei ole kindlasti mitte ainult äh, pühapäevakõnede sissejuhatav osa, vaid see on oluline sisu selleks, et kogu poliitikaprotsessi laiemalt parandada. nii et küsimused ja märkused teie suunal ja ma arvan, et härra Tükühtiga kirjavahetust te ei ole ilmselt sellega kursis, aga ehk suudate just äri ja inimõiguste kokkuviimise koha pealt regioonis midagi kosta. suur tänu. ma arvan, et see on väga oluline aspekt ja selle olulisus kasvab veelgi ajas, sest see kaasatus, mis meil läbi partnerluse kooperatsiooni lepingu, koostöölepingu on, on väga oluline, sellepärast et see raamleping kaasab kõiki meie poliitikaid ja eesmärke. see on väga hea võimalus praegu äh, horisontaalselt erinevaid äh, poliitikavaldkondi kaasata. mis puudutab siis ettevõtete sotsiaalset vastutust, siis äh, Taimaal toimus just hiljuti seminar selles osas ning me mõtleme ka teiste tegevuste toetamise peale, näiteks Myanmari peale. nii et me võtame neid küsimusi väga tõsiselt, see on väga tõsine küsimus, see on inimõiguste ja kaubanduspoliitika perspektiivist väga vajalik, kuna see mõjutab äh, ka võrdseid võimalusi, kui isegi, kui me lihtsalt näeme neid kaubandussuhteid lihtsalt tehnilisena. aga see mõjutab ka väga oluliselt inimõigusi nii et äh, neid asju arvestatakse erinevatel põhjustel. ja me peame ilmselt tegema rohkem, kui praegu me oleme teinud. mul ei ole tervet äh, nimekirja kõikidest meie tegevustest, aga neid on arvukalt. ja kui teil on huvi selle vastu, siis äh, ehk saame me teile anda võib-olla laiendatud ettekande või, või materjale selle kohta, kuidas me koos töötame jah, meil on praegu aega. see on väga hea. Ähm, Malaisia suursaadik on palunud sõna. härra suursaadik, ma tean, et ilmselt te olete juba kursis, aga meil on siin komisjonis teatud reeglid, nimelt et saatkonna inimestele on kolm minutit sõnaaega tavaliselt, täna on aga meil rohkem aega, ehk saaksite piirduda viie minutiga, siis saaksime hästi hakkama. suur tänu, proua esinaine. kõigepealt lubage mul teid tänada, tänada inimõiguste allkomisjoni selleks, et te lubasite mind ja teisi äh, kolleege, et täna tulla siia arutelule. min-, mulle on äh, juba märku antud, et meie tänane aeg on väga lühike äh, sõnavõtuks kuigi ma arvan, et see ei ole tegelikult õiglane meie tänaste teemade suhtes. aga ma püüan väga lühidalt teha. mõningate teemade osas, mida täna on siin tõstatatud meie ekspertide poolt, tahaksin sõna sekka öelda. tahan öelda, et mul on hea meel mitmed äh, eksperdid on omad arvamused välja öelnud, eriti just Amnesty International esindaja on tunnustanud, et positiivseid arenguid on ka näha Malaisias ning ASEAN-i regioonis üldisemalt. ja inimõiguste kaitsmise ja toetamise osas on edasi mindud nagu öeldud, ma ei soovi praegu debatti algatada nendes konkreetsetes punktides, mida Amnesty International tõstatas, eriti surmanuhtluse ja sõnavabaduse küsimused. aga ma arvan, et piisab, kui ütlen, et Malaisia valitsus usub tõsiselt inimõiguste kaitsmise ja õigusriigi põhimõtetesse. ja nagu äh, Genfi inimõiguste kõrge esindaja äh, Aasia piirkonna osakonna juhataja ütles, me teeme tõesti edusamme, me jätkame oma poliitiliste ja reformide teel ning äh, oleme valmis arutama ka inimõiguste aktivistidega seda, kuidas kodus inimõiguste olukorda parandada. ja nagu juba öeldud mitmete ekspertide poolt, on vajakajäämisi hulgaliselt aga me oleme neid valmis arutama, nendega tegelema ja ma leian, et tänane arutelu on olnud väga vajalik, see on hea foorum pidamise koht ja ma loodan, et ka teisi samalaadseid kohti saate kasutada ja saame meie kasutada huvipakkuvate teemade arut-, arutamiseks ning minu äh, büroo uks on teile alati avatud, kui tahate tulla ja arutada. ja mina olen valmis teie kõigiga arutelu pidama. nii et äh, me jõuaksime paremale üksteise mõistmisele. ma arvan, et äh, me ei saa ehk olla teravad kriitilised, meil on vaja kasutada õiget foorumit, õigeid mehhanisme selleks, et äh, ebakõladest üle saada. ja kuna ma juba sõna sain, siis kui lubate, siis ma arvan, et keegi ekspertidest mainis ASEAN-i inimõiguste deklaratsiooni, mis võeti vastu hiljuti ja võin selle kohta öelda ainult seda, et et see ei ole mingi kivisse raiutud dokument. me oleme alles äh, lapsekingades selles protsessis, palju on äh, veel ära teha ja parandusvõimalusi on palju. Äh, vaatame selle ikka aeg-ajalt üle. ja nii, nagu proua esinaine ise ütles, nüüd, kui EC kaks siis WC organisatsioon on kohal, on siin visiidil, on meil ka aeg öelda, et me täname Euroopa Liitu selleks, et te võimaldasite seda visiiti ellu viia. me oleme siin selleks, et teilt õppida, arvamusi vahetada. ja et võtta üle parimad praktikad, mis teil on et ma olen nüüd vist juba üle aja läinud, äh, vabandan äh, selle eest, äh, proua esinaine, ja suur tänu mulle sõna andmast. suur tänu, proua suur, härra suursaadik, ütleb proua esinaine, vaatan saalis ringi, härra Tšipp soovib sõna, olge head suur tänu. tahaksin härra Mangovanit tänada ja seda selle eest, et oma ettekandes andis ta väga hea üldise ülevaate sündmustest ja ka sellest teemast. aga väga hea oli see ka, et ta puudutas näiteks ettevõtete sotsiaalset vastutust. ma arvan, et see on kindlasti üks vajalik äh, platvorm, kus ÜRO, äh, olles äh, võtnud vastu suunised äh, algatas ka debati, aga see debatt ei keskendunud konkreetsetele riikidele. et nüüd puudutab see tegelikult kõiki ÜRO liikmesriike õnneks. ning äh, selle põhjal Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament on osalemas äh, aga meie suhted partneritega, kellega me oleme erinevates partnerlussuhetes, on nüüd võimaldanud äh, ka arutelu teemat tõstatada ma näen, et äh, siia on, on äh, tegelikult kaasatud kaks väga olulist küsimust. E, ühest küljest me räägime inimõigustest, jah, aga teisest küljest räägime me kaubandusest, ettevõtlusest, majandustegevustest laiemalt. nii et äh, siin on praegu nende kahe teema kokkulangevus ja me tegeleme ühest küljest ideaalide ja teisest küljest praktilise dimensiooniga. see on aidanud ka toetada neid tegevusvaldkondi, kus äh, ehk äh, ettevõtluskogukond saaks aidata valitsuse ametnikke näiteks seda, kuidas inimõiguste eest seisjad ja kaitsjad eh, ettevõtlust võiksid eh, mõjutada ja standardi tõsta. see aitab meil ehk ka näha, kuidas inimõigused aitaksid eh, toetada kaubavahetust väga tihti on näiteks raske öelda, et ettevõte, kes kasutab näiteks äh, lapstööjõudu või ettevõte, kes maksab väga-väga äh, vähe palka oma töötajatele et äh, et see võib väga raske on sellisel ettevõttel äh, konkureerida, aga samas äh, on kergem konkureerida kui nendel riikidel, kes äh, ILO standardeid jälgivad. samuti need ettevõtted, kes järgivad just sotsiaalset ja inimõiguste dimensiooni ühest küljest on vastu võetud ÜRO suunised, teisest küljest aga on ILO Euroopa äh, komisjon ja OECD, kes kõik teevad ju tööd äh, omas tempos ettevõtete sotsiaalse vastutuse alal. ma arvan, et see on kõik väga oluline äh, mehhanism, sest põhimõtted ja suunised võivad ju olla teravamalt päevakorras. minu küsimus on, et kes võiks siis äh, toetada neid tegevusi, mul on hea meel, et te olete maininud rahvusvahelisi inimõiguste institutsioone. Nad on olemas, nad on esindatud regionaalsel tasandil ning äh, sellistel rahvusvahelistel organisatsioonidel on rahvusvahelised standardid, mis võivad aidata äh, Äh, tugevdada just nende standardite elluviimist ka koha peal. mis puudutab äh, rännet, siis äh, me põrkume selle teemaga ikka ja jälle, ka Euroopa kontekstis on see väga tähtis teema. enamik nendest sisserännanutest, keda me selles valguses näeme, lähevad tavaliselt Lähis-Ida rikkamatesse, jõukamatesse riikidesse nii et äh, ikka ja jälle minnakse tegelikult nendesse riikidesse, kus oma tausta tõttu juba ei ole nendel inimestel võimalik väljendada oma usulisi tõekspidamisi. Äh, väga paljud nendes riikide, väga paljudes nendes riikides on olemas lausa põhiseaduslikud äh, tõkked, mis ei lubagi mm, usulist väljendusvabadust ja rituaalide vabandust. ma usun, et teie tegevus äh, koostöös ÜRO-ga e on äh, võimaldanud teil täna näha aastate jooksul ka mitmeid muudatusi. oluline on see, mitte et inimene lihtsalt ei leiaks kusagil mujal riigis tööd ja ei rändaks sinna elama, aga oluline on ka see, et inimene, kes välja rändab, saab uues elukohas elada väärikalt. et neil oleks oma väljendusvabadus äh, võimalus olemas proua esinaine ütleb, et just viimase aspekti osas on palju ära teha, me peame keskenduma sellele, et äh, välja rändanud ja nende pereliikmed saaksid elada väärikalt. ma arvan, et me peame koos töötama kõikide Lähis-Ida piirkonna riikidega, et neid asju tõhusalt ajada, aga väga äh, tihti jääme me lihtsalt kinni üksikutesse riikidesse. Katari teemal oli meil eelmine kord arutelu, aga ma arvan, et komisjon peab hoidma silma nendel asjadel võib-olla jätkusuutlikumalt peal. tahaksin nüüd anda ekspertidele uuesti sõna viimaseks äh, vooruks, aga kuna äh, meil aega on, siis härra Riia Saeo Indoneesia saatkonnast on palunud ka sõna ja olge hea, hoidke palun kolmest minutist äh, kinni. Um, suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, ma tahaksin äh, tõotada Malaisia äh, suursaadikud ja tänada teid äh, nagu temaga selle eest, et mulle sõna andsite. tahaksin rääkida ähm, Aasias üldiselt inimõiguste arengust ning Indoneesias äh, täpsemalt me usume, et Indoneesia ning Euroopa Liit mõlemad mõistavad väga hästi, kuivõrd oluline on edendada nii inimõigusi kui ka demokraatiat. tahaksin äh, hetkel lihtsalt äh, rääkida teile mõningatest sammudest, mis Indoneesia on astunud inimõiguste valdkonnas. me edendame inimestevahelisi kontakte eh, ning Euroopa Liidu Indoneesia kodanikuühiskonna suhteid. me korraldame teist korda eh, koolitusõppeprogramme, mida me tegime ka eelmine aasta ning eh, me oleme, me pakkusime stipendiumi Euroopa Parlamendi esindajatele ning ka välisteenistuse esindajatele ning samuti rakkerühmade esindajad nagu Euroopa sõbrad ning Aasia instituudi äh, liikmetele. ning äh, seeläbi anname neile võimaluse kohtuda usuliidrite, õpetlaste, rakkerühmade esindajate, üliõpilastega erinevatest ülikoolidest ja nad saavad elada siis ähm, kampusel äh, ja kohapealse eluga tutvuda. samuti on ette nähtud äh, et äh, Indoneesia teadlaste külaskäigud tuntud ülikoolidest ja rakkerühmadest, et uurida seda, mis siin toimub. samuti vaatavad nad seda, kuidas Euroopas tullakse toime usu ning kultuurilise mitmekesisusega ning kuidas on radikalismi, äärmusluse ning äh, diskrimineerimisega toime tuldud. see on probleem, millega seistakse silmitsi nii äh, Indoneesias kui Euroopa Liidus. samuti korraldame seminari äh, e, vabandust, Euroopa Rahvapartei korraldab sellel aastal seminari Indoneesia kohta, kus käsitletakse samuti demokraatia ning inimõiguste küsimusi ning täpsemalt räägitakse siis kultuuridevahelisest harmooniast ning samuti räägitakse seal ususallivusest Indoneesias. ja kindlasti on tegemist äh, olulise sündmusega, kus on võimalik õppida headest tavadest mõlemal osapoolel. Need on sellised tegevused, äh, mida me viime läbi, mida tahtsin äh, praegu mainida ning tahtsin lihtsalt jagada teiega teavet selle kohta, kuidas me üritame inimeste vahelisi kontakte äh, ning samuti kodanikuühiskondade vahelisi kontakte edendada, aitäh! ma tänan teid selle eest ja kahetsen tõesti väga, et meie siseste äh, suhtlusprobleemide tõttu ei olnud meil võimalik seda äh, istungit koos Aasia delegatsiooniga läbi viia. ma võtan äh, muidugi vastu kõik teie ettepanekud ning arutan seda kõike ka härra Langeniga, vaatame, kas on võimalik mõne muul moel, mõnel muul juhul seda arutelu veel jätkati. aga pean hetkel kokku võtma, ma loodan, et te mõistate mind, annaksin lühidalt sõna meie paneeli esindajatele, kui soovite, kui ei, siis äh, ei. aga ma usun, et Amnestile esitati üks küsimus siin. Um, <clears throat> I very much welcome the opportunity to have represent- jah, ma tervitan väga seda, et siin on ka Aasia valitsuste esindajad kohal. Äh, vägagi hea on kuulda ka teie seisukohti selle kohta, kuidas inimõigusi eh, Kagu-Aasias kõige paremini edendada eh, riiklikul tasandil. ja me oleme muidugi avatud ka edastisteks aruteludeks. ma tahaksin samuti toetada eh, põgenike konventsiooni ratifitseerimise küsimust see oleks väga heaks sammuks äh, kaitsmaks paremini äh, varjupaigataotlejaid ja põgenikke. ma loodan, et tulevikus äh, sellega edasi liigutakse. ja lõpetuseks, kui me räägime inimõiguste kaitsjatest või valitsuste ametnikest siis kahjuks hetkel ei ole nende hulgas äh, inimõiguste äh, edendajaid, kes sooviksid paremat kaitset pakkuda. Äh, me kõik oleme pärit väga erinevast keskkonnast, aga ma loodan, et me saame iga, ise igaüks olla omal moel inimõiguste eest võitlejad ja seda eriti just Kagu-Aasias. suur aitäh, Isabel ja härra Vankuven um,! suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh delegaatidele, liikmetele, suursaadikutele ning nõunikele sõnavõttude eest. kõigepealt võib-olla tahaksin veel tulla ühe küsimuse juurde, mis äh, peegeldab samuti äh, mis puudutab samuti seda e-, eesmärki, milleks on siis see, et meil oleks inimõiguste eest võitlejaid kui oluline see on edusammude saavutamiseks. ma arvan, et äh, üheks tervitatavaks ning ähm, oluliseks sammuks viimaste aastate jooksul oli see, et Indoneesia ja Tai otsustasid nimetada kodanikuühiskonna liikmeid Aidžasse. nagu ma ütlesin, üheks Aidža piiranguks oli see, et liikmed peavad olema valitsuste esindajad, mitte aga sõltumatud eksperdid. Tai Indoneesiaga astusid lisasammu ning avasid äh, rohkem liikmestaatuse. Nad olid väga avatult meelestatud ning nimetasid vägagi tõsiseltvõetavaid eksperte siia. see on igati tervitatav samm ning üks Äh, asi, mis ait-, tegemist on ühe asjaga, mis kindlasti aitab Aisal äh, tulevikus äh, positiivses suunas areneda. nüüd veel, mis puudutab Aasia naiste lastekomisjoni, siis tuletaksin meelde, et naiste ja laste õiguste kohta on äh, olulisi äh, toimivaid komisjone Indoneesias on näiteks oma naistevastase vägivalla äh, vastase võitluse komisjon. see on väga dünaamiline äh, institutsioon piirkonnas ning lisaks sellele on ka riiklikke muid institutsioone, kellega me saame suhelda Äh, ka äritegevus ning inimõigused, väga rahul olen sellega, et ka sellele tähelepanu pööratakse. ning tahaksin siin teha mõningaid ettepanekuid, millest võiks olla kasu. nagu ma ütlesin, neli ASEAN-i inimõiguste institutsiooni on tulnud kokku ning loonud omaenda Kagu-Aasia institutsioonide foorumi. Nad töötavad ühisprojektidega ja üks neist puudutab samuti äritegevust ning inimõigusi. ma arvan, et siin on olemas äh, paralleel ka Euroopa Liidu inimõiguste institutsioonidega, sellepärast et ka Euroopas tehakse tööd riiklike tegevuskavadega. siin oleks võimalik arendada väga head partnerlust Euroopa ning ASEAN-i äh, ja ASEAN-i vastavate institutsioonide vahel ning edasi liikuda. ja teiseks äh, mainisin Aitša korduvalt, ning Aitšal on samuti oma sotsiaalne vastutus äh, ja me tegel-, ja sellega tegeletakse erinevate algatuste raames. koostatud on raport äh, selle kohta, kuidas ASEAN-i riikides olukord on ning ASEAN nii äh, inim-, ähm, inimõiguste äh, allikate keskus Jakartas samuti äh, tegeleb nende küsimustega. ja nimelt nad vaatavad täpsemalt siis, kuidas on meie juhtpõhimõtted kaasatud poliitilisse õiguslikku raamistikku kõikides ASEAN-i riikides. Euroopa Liidus töötatakse välja riiklikke kavasid ja mudeleid. selle ja ma arvan, et tegemist on hea hetkega just nimelt äh, kontakti astuda ning jagada kogemusi ka ASEAN-i partneritega. see on kindlasti selline valdkond, kus Euroopa institutsioonidel oleks võimalik lisaväärtust pakkuda ja võrrelda kogemusi tunnen väga head meelt sellele, et äh, see teema on teis huvi tekitanud ning samuti ka välisteenistuses ning ma loodan, et me saame jõupingutustele ka edasi kaasa aidata. suur aitäh, suur aitäh teile kõikidele selle eest, et te osalesite arutelus ning äh, kindlasti võtame teadmiseks soovitused ja vaatame need uuesti läbi ja vaatame, kuidas nendega edasi töötada suur aitäh, nüüd aga me jätkame kinnise koosolekuga laiendatud juhatusele ning me alustame kümne minuti pärast. suur aitäh teile!